koosoleku protokoll on vastu võet-, on teie käsutuses, ma tahaksin teada, et kas teil on märkusi selle kohta, seega meie eilse koosoleku protokoll on vastu võetud. järgmine punkt meie tänases päevakorras